ei näidata üles parimat distsipliini enne hääletust, äh, üritan siiski äh, siin kõike ohjata, nii et meil oleks aega lõppmärkusteks ja kõigepealt annan sõna härra Tännokile, üks minut Zambia on üks väheseid riike Aafrikas, kus on, on kaks korda rahumeelset võim vahetanud. Zambia on üks demokraatlikke edulugusid pärast üheksakümne esimese aasta valimisi ja eelmise aasta valimised eh, seal tul-, president Lungu napilt võitis opositsiooniparteid, aga nüüd tundub, et see edulugu saab rikutud põhiseaduslik kohus äh, nimelt lükkas tagasi vahistatud Hichi Lema petitsiooni ja teda süüdistatakse riigireetmises. Äh, katolikud piskopid on ka kirjutanud kirja, kus nad ütlevad, et riigist on saanud diktatuur hoolimata sellest, et Sambia on olnud edukas, ei ole see esimene kord, kus president on seal oma võimu kuritarvitanud, nii nagu seda tegi president Chiluba eelnevalt, kui ta üritas kahe tuhande esimesel aastal kolmandat korda võimule jääda, kuigi see põhiseadusega on keelatud. tõesti, me loodame, et äh, härra Hichilema va vabastatakse ja et hakatakse kinni pidama põhiseadusest, mida toetab ka Euroopa Liit. aitäh, järgmisena härra Korraa, palun! palun üks minut. E aitäh, president. opositsiooni juht vahistati riigireetmise pärast, seda sellepärast, et ta nimelt olevat takistanud presidendi auto saatekolonni liikumist. see tundub olevat absurdne, aga nii see täpselt olevat toimunud siin tõesti poliitilist opositsiooni üritatakse maha suruda Sambias ning ka presidendi kaastöötajad on sattunud piinamise ohvriks. samal ajal aga presidendi valitsus üritavad äh, kriitikat alla suruda. ja see takistab riigi arengut äh, vahistatud isikud tuleks võimalikult kiiresti vabastada ka need, kes on vahistatud näiteks solvamise pärast. inimõigustest vahistatud äh, inimõigused peavad äh, olema tagatud ja me tõesti peaksime nüüd ka majanduslikus mõttes sellele valitsusele survet avaldama nii kaua, kuni hakatakse inimõigustest kinni pidama. aitäh, järgmisena Soraya Post, veel üks autoritest. Sambia on viimastel aastatel olnud ka Aafrika kontinendil üks äh, edukamaid riike, kaks korda on võim vahetunud rahumeelselt ja seega tegemist suure erandina, erandiga Aafrikas, kuid nüüd viimastel äh, kuudel on olnud väga palju tagasilööke. Äh, katoliku kiriku piiskopide kogu kritiseeris väga tugevalt valitsust ja rääkis, et äh, riik on liikumas diktatuuri. Äh, opositsiooni juht Haikanda Hichilema süü-, vahistati ta on vanglas, aga samal ajal ei ole tõendeid tema kuriteo kohta ja Hichilema juhtum on kõigest jäämäe tipp, rünnatakse kodanikuühiskonda kohtusüsteem ja politsei on politiseeritud. poliitilist survet tuleb jätkata, me peame vaatama Sambiat kui riiki, mis on liikumas diktatuuri poole. president Lungu peab teada saama, et me jälgime täpselt, mida ta teeb. Next... Uh, aitäh, järgmisena kolleeg Sandra Rodriguez, palun. Gracias, presidente. Considera aitäh, president. arvestades praegust olukorda riigis, tahame me teha üleskutse nii valitsusele kui ka opositsioonile, et alustataks rahumeelset konstruktiivset dialoogi selleks, et praegused poliitilised pinged lõpetada ning läbi vi-, ning lahendada tähtsad probleemid, sotsiaalsed ja majanduslikud probleemid, mis koormavad rahvast seitsekümmend kuus koma seitse protsenti ähm, maal elavatest inimestest elab äh, allpool äh, vaesuspiiri palju rohkem kui linnades. väga palju on alatoitumist, viiskümmend neli protsenti lastest sureb nälja pärast ning äh, suurel osal rahval ei ole võimalik saada arstiabi ja neil ei ole ka juurdepääsu puhtale joogiveele ning ka ähm, AIDS ja HIV on äh, epideemia mõõtmetes. me kutsume valitsuse üles kodanike õigusi tagama ja Kainde Hichilevale tuleb tagada äh, õiglane kohtuprotsess vastavalt Aafrika hartale ja teile kehtivatele rahvusvahelistele konventsioonidele. tuleb lõpetada repressioonid ja diskrimineerimine, eriti just seksuaalvähemuste puhul. vabandust, te peate kinni pidama ka oma kõne ajast ja järgmisele härra Venta, palun. president kohe alguses tahaksin tänada teisi fraktsioone viljaka koostöö eest. mul on väga hea meel, et meil õnnestus ühisresolutsioon välja töötada. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta valimiskampaania ajal oli väga palju poliitilisi pingeid Sambias valitsuspartei ja opositsiooni vahel. viimase kahekümne viie aasta jooksul on Sambia väga palju saavutanud, läbi on viidud väga palju rahumeelseid reforme. nüüd aga Äh, vahistati Hakande Hichilema, opositsiooni juht, sellepärast et tema ei tunnistanud äh, presidendivalimiste tulemusti ning seetõttu ta vahistati, teda süüdistatakse riigireetmises ja teda ähvardab surmanuhtlus kakskümmend aastat ei ole surmanuhtlust läbi viidud Sambias, kuid sellegipoolest teoreetiliselt ja seadustega on surmanuhtlus siiski olemas ja see on võimalik, kui kedagi süüdistatakse riigireetmises siin on väga palju meil infot selle kohta, et Hichilema süüdistus on poliitiline ja sellepärast on ülitähtis, et äh, valitsus ja opositsioon alustaksid äh, dialoogi olukorra lahendamiseks. seda toetavad nii Euroopa Liit kui ka piirkondlikud organisatsioonid. valitsus peab tagama õiglase kohtupidamise. vabandust, pidasite siiski kõneajast kinni, vabandust, et katkestasin teid kas jah, lisaminut Rahvaparteile, aga pärast kella nelja täna õhtul nüüd poolteist minutit, härra Marina Pinto, palun. O combate às violações dos direitos fundamentais, como aquela. inimõiguste rikkumised, eriti just Sambias, hõlmavad kahte mõõdet. nimelt kõigepealt on väga tähtis et rahvusvahelise kriminaalkohtu pädevust äh, suurendatakse, tema mandaati tuleb laiendada nendele riikidele, mis ei ole alla kirjutanud äh, Rooma statuudile. mitte ükski inimõiguste rikkumine ei tohi jääda karistuseta ja kõige äh, ja niimoodi on meil ka võimalik kõige paremini ohvreid kaitsta see on tõesti selline peletav meede, mille me saaksime sisse viia. ülejäänud meetmed on poliitilised ja majanduslikud ja eeldavad seda, et me ka tõesti kindla käega võitleksime vaesuse vastu, sest äh, vaesus toob endaga tihti kaasa inimõiguste rikkumised ja vaesus iseenesest on ju ka tegelikult inimõiguste rikkumine aitäh, nüüd saavad sõna poliitiliste fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt härra Preeda, palun oh,. mikrofon, palun. Grupu... aitäh, president. rahvapartei fraktsioon oli selle arutelu algatajaks Sambia üle. poliitiline kliima pärast presidendivalimisi eelmisel aastal on olnud pingeline opositsioonijuhi Hichi Lema äh, vahistamine on poliitilist kriisi veelgi rohkem pingestanud. vahistamine toimus siis, kui pinged olid juba väga kõrgel ja Hichi Lemat ähvardab nüüd surmanuhtlus öö, äh, väga väikese kuriteo pärast. ta nimelt olevat takistanud presidendi saateautode kolonni liikumist. Hichilema on sattunud poliitiliste rataste vahele sellepärast, et ta ei olnud nõus tunnistama presidendivalimiste tulemust. vahistamine ei ole lahenduseks, dialoog oleks palju parem. aitäh ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna proua Kienge, palun üks minut signor presidente suur tänu teile juhataja mina mul oli au Sambias äh, Euroopa Liidu valimismissiooni juhatajada ja tahaksin tänada äh, Frederica Mogherinit äh, välispoliitika kõrget esindajat minule antud usalduse eest. peab ütlema, et valimisprotsessi jooksul tuvastasime mitmeid raskusi äh, sellepärast et väljendusvabadus ja ajakirjandusvabadus äh, olid piiratud, väga vähe oli kaasatud naisi ja president Lungu sai küll opositsiooni äh, ees napi võidu, aga meie resolutsioon on praegu siin kokku pandud sellepärast, et ebaõiglaselt on peetud härra Hitchileba vastu kohut ja nüüd on võimalik ametivõimudel ja valitsusel kinnitada ja kinnistada seda progressi, mida riik on äh, teinud äh, viimastel aegadel. see on ka teistele riikidele eeskujuks. nüüd härra Schaffhauser pooleteiseks minutiks, palun. kallid kolleegid, jah loomulikult me peame tundma muret inimõiguste olukorra pärast ja ma arvan, et me teeme kasulikku tööd aga mul on ka teatavaid küsimusi. Äh, riigi, äh, rünnak riigi vastu, äh, riigi reetmine on pettused, mille puhul meiegi kasutame rangeid meetmeid riigi julgeoleku, kui eest ka ole poolt kanda Ameerika Ühendriikides, Prantsusmaal, me oleme kasutanud seda mõistet selleks, et, et poliitikuid oleme kasutanud seda poliitikute vastu. aga me ei saa olla silmakirjalikud, silmakirjalike standarditest lähtuvalt on kerge teisi süüdistada, vaadake, mida meie ise teeme. ja äh, Hiina, India ja teised äh, ei äh,, ei sekku äh, Sambia, äh, nagu paljud Aafrika riigid, on väga vastuolulises seisus. Äh, demokratiseerimine, maapiirkondadest väljaliikumine ja nii edasi ja nii edasi, äh, rahvusvaheline konkurents, mis äh, takistab majanduse korra-, korralikku arengut ning jätab piir ähm,, hädasse VKE-d. parim, mida me saame Sambia heaks teha, on lasta Aafrika Liidul ja kohalikel organisatsioonidel koos tegutseda, et äh, toetada, töötada välja lähimuspõhimõttest lähtuvad äh, lahendused, aitäh! suur tänu, kolleegid, läheme edasi vaba mikrofoni vooru juurde, ütleb juhataja ja palun pidage kinni väga rangelt sellest ühest minutist kõneaja piirangust. esimene, kes sõna saab, on kolleeg Faria. Äh, härra juhataja opositsioonipartei eh, juht eh, Hakainda Hichilema vahistati koos oma viie töötajaga kodule tehtud haarangu käigus, võeti ta kinni oma kodus ning eh, sõjaline, sõjaväeline ja politsei vägivald, väljendusvabaduse allasurumine, kõik see on olnud Sambias praegu nähtav. vägivalla kasutamine on olnud täiesti või õigustamatu, see on õigusriigi põhimõtet riivanud Sambias ning Euroopa Liit peab kindlasti igasuguseid katseid valitsuse poolt opositsiooniliidreid alla suruda ja hirmutada takistama. oluline on see, et me saaksime päästa Sambia demokraatia. üheks minutiks ära, proua Grabini, palun, järgnevalt domnule președinte doamnă suur tänu teile juhataja proua volinik olukord Zambias äh, on üleüldiselt äh, tõsine ja me peame seda väga lähedalt äh, uurima vajalik on konstruktiivne dialoog ma tunnustan koostööd rahvusvaheliste partneritega Sambias, olen käinud riigis kohapeal ja näinud inimesi, kes elavad hirmu all kui me tahame sambas midagi saavutada, siis me peame rahvusvahelisel tasandil tegutsema koos organisatsioonidega, et vaesuse vastu võidelda. riigis on ta ikka veel kasutataval äh, surmanuhtlus, see on täiesti aktsepteeritamatu. vajalik on arvamuse vaba väljendamine inimeste puhul ning seetõttu peame toetama seda resolutsiooni. nüüd härra Marjas, palun üheks minutiks. suur tänu teile, juhataja Sambia on vaene Aafrika riik, tal on suured probleemid, eh, sealhulgas hai viiruse levik. valitsuse ja opositsiooni vaheline suhe, seda on väga selgelt mõjutanud lahkhelid selles osas, mis täpselt eh, riigis juhtus eh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta valimistega. opositsioonijuht härra Hichilema on vahistatud ning äh, tema elu on ohus. ja tundub, et on raske leida opositsiooni ja valitsuse vahel äh, konsensust ning Euroopa Liit ja ka Euroopa Komisjon mängib väga olulist rolli selleks, et äh, rahu ähm, kinnistada regioonis niimoodi, et kaks omavahel nugade peale läinud opositsioonilist jõudu saaksid kokku leppida. üks väga oluline probleem muidugi on vaesus Sambias ja selle väljajuurimine aitaks erisustest üle saada. Äh, suur aitäh teile, juhataja, ütleb härra Castaldo. kas on võimalik, et te saate riigireetmise süüdistuse, kui te takistate presidendi konvoi liikumist? Äh, selline äh, süüdistus on esitatud Hakainde Hinshilemale, kes on opositsiooni juht ning küsimuse alla on seatud ka viimaste valimiste tulemus Eh, sealhulgas opositsioonipartei tulemus. paljud inimesed on viidanud eh, sellele, kuivõrd palju rikkumisi toimus valimiste jooksul. ja opositsiooni liikmed on viidanud valimisrikkumistele, aga lõpptulemust ei ole keegi ikkagi suutnud eh, veel tagada Äh, seda ei ole korralikult äh, seiratud. ma kutsuks üles Haki Tšilemat ja tema toetajaid, äh, et nad vabastataks ja et lõpetatakse ära ka surmanuhtluse rakendamine, ka poliitiliste süütegude eest karistamine, piinamine ja vägivald ei ole mitte kunagi õigustatud ja vaatame üle ka Euroopa abi, mis sinna riiki saadetakse. järgmine kõneleja üheks minutiks, palun suur aitäh, juhataja. ma tahaksin tänada neid resolutsiooni esindajaid ja ettepanijaid. Äh, niimoodi on äh, öeldud ära, et Sambia äh, edusammud teevad vähikäiku, me vaatame praegu presidendivalimise tulemusi, aga on tõendeid ka selle kohta, et valimisi ikkagi päris reeglipäraselt ellu ei viidud opositsiooni juhi kaastöötajaid on hirmutatud ja piinatud ning see ei ole aktsepteeritav. Sambia seisab nüüd äh, suure äh, proovi ees, kas tõesti on äh, tegemist kohtuvõimuga, mis ei ole partei huvide poolt mõjutatud. meie peame väga valvsalt seda protsessi jälgima, kas kohtuprotsess saab olema õiglane opositsioonijuhi suhtes ning kas Sambia ei ole mitte teinud vähikäiku demokraatia teel Äh, suur aitäh ja nüüd saab äh, volinik sõna vastuseks. Äh, suur aitäh, mul on hea meel, et saan täna rääkida siin kõrge esindaja proua Mogherini nimel. suur aitäh selle ajakohase debati puhul Sambia arengute kohta. see vajab kindlasti meie tähelepanu. partnerlus Sambiaga on väga tähtis meile ja meie oleme uhked selle üle, et oleme panustanud riigi arengusse ning äh, tahame olla ja jätkuvalt võtmepartneriks. Euroopa Liit teab ka täpselt, millised on need erinevad väljakutsed, milles riik täna on ja toetab ambitsioonikaid äh, reformiplaane. Euroopa Liit on olnud seotud ka Euroopa Liidu valimisvaatlusmissiooni raames äh, siis Selki Enge, meie auväärne parlamendiliige, oli ka seal komisjonis ja me oleme väga tänulik talle tema tehtud töö eest me toetame tema soovitusi, sealhulgas ka neid muresid, mis on seotud väljendus- ja kogunemisvabadusega Sambias. Sambia on traditsiooniliselt olnud äh, rahumeelne demokraatlik riik äh, naabruskonnas, kus on tegelikult inimeste, inimõiguste rikkumine ja, ja ka mm, konflikti ebastabiilsus täiesti levinud. Sambia demokraatlik tee on nüüd küsimärgi all äh, eriti seotuna augusti kaks tuhat kuusteist äh, valimistega, mis näitab, kuivõrd polariseerunud see riik sisemiselt on. aga Inde Hichilema vahistati üheteistkümnendal aprillil ja see on tegelikult aina kõrgeneva poliitilise konflikti tulemus. Euroopa Liit vastas sellele kiiresti, kutsudes üles kõiki osapooli öö, äh, retoorikast ja tegevustest loobuma, mis seda olukorda veel pingestaks Euroopa Liidu liikmesriigid äh, ühis, ühiselt äh, suunavad signaali nii valitsuse kui opositsiooni juhtidele mängida konstruktiivset rolli ning äh, dialoogiga jätkata, mis kaasavat poliitilist keskkonda soosiks. mis puudutab õiguslikku menetlust härra Hichilema vastu, siis kutsume üles Euroopa Liiduna Sambia valitsust tagama läbi läbipaistvust, kohtusüsteemi sõltumatust ning õiglase kohtumõistmise põhimõtet äh, vastavalt äh, rahvusvahelisele õigusele. nii et Sambia äh, institutsioonid oleksid vastutusvõimelised ning toetaksid demokraatlikke väärtusi ja poliitilist stabiilsust. Euroopa Liit on endiselt ühenduses ja töötab koos Sambia partneritega kõikide vahendite läbi, kõikidel tasanditel, lootes vastutustundele ja mõistlikkusele kõikide osapoolte poolt eh, eh, vältimaks eh, tugevale Sambia demokraatlikule traditsioonile igasugust kahju. suur aitäh, volinik, head kolleegid, Sambia debatt on sellega lõppenud.